puudutab Eduard Raul Helvigi, kes on tagasi astunud Euroopa Parlamendist teisest märtsist kaks tuhat viisteist alates lähtuvalt artiklist neli lõiked üks ja kolm kodukorras. parlament on informeerinud ähm, vastavaid, vastavat riiklikke